komisjon teeb ja mida ta liikmesriikidele ette paneb, vastab nendele murepunktidele, mida teie tõstatasite oma raportis. suur aitäh, härra volinik! sellega on see arutelu lõppenud, täname härra Ferreirat raporti eest, hääletamine toimub homme lõunal. nüüd jätkame viimase päevakorrapunktiga, mis on proua Teokaruse raport, vaesuse vähendamine ja töökohtade loomine arengumaades esimeseks annan sõna raportöörile neljaks minutiks. härra president. on teada, et Aafrika ja ka teised äh, maailma regioonid kannatavad vaesuse all ja samuti on seal tugev demokraatia defitsiit. ja see kõik mängib olulist rolli rahvusvahelises süsteemis. ma võtsin selle raporti koostamise vastu, kuna ma arvan, et Euroopa saab anda omapoolse panuse võitlemaks vaesuse vastu, luues töökohti. tänapäeval teame me, et umbes äh, pool inimkonnast äh, elab äh, allpool vaesuspiiri. me teame ka seda, et Euroopa rahvastik on heal positsioonil, aga Euroopa Liit võiks aidata kaasa arengumaades töökohtade loomisele, sellepärast et niimoodi oleks võimalik piirata ka ebaseaduslikku sisserännet. loomulikult ei tohi siinkohal ära unustada, et arengu eelduseks on alati demokraatia tugevdamine ja demokraatlike struktuuride parandamine. tähtsad on inimõigused, laste õigused, aga samuti kodanikuühiskonnas osalemine üritasime arvestada kõikide nende faktoritega. viitame hariduse tähtsusele ja sellele, et inimestel peab olema valikuvõimalus näiteks sellistes valdkondades nagu elamuehitus. tähtsaks teemaks on ka AIDS. nagu ma juba ütlesin, siis me üritasime arvestada erinevate aspektidega ja juhtida tähelepanu meetmetele, mis on vajalikud, et äh, saavutada võlakoormusest äh, vabanemine. arvestades äh, rahvusvahelist kriisi ja vaesusevastase võitluse lepinguid, leidsime me kompromissi eit-, esitatud muudatusettepanekute vahel. osad muudatusettepanekud äh, jäid äh, kahjuks kompromissist välja, aga kui me tõesti tahame võidelda vaesuse vastu, siis tuleb arvestada erinevate aspektidega. nüüd äh, vaba mikrofon ja selle raames saab esimesena sõna proua Pasescu, palun suur tänu, härra president. finantskriis on äh, tõstnud äh, toiduainete ja kütuse hindu, paljud inimesed on langenud seetõttu vaesusesse. tegemist on suure väljakutsega arenguriikidele. Euroopa Liit on maailma suurim äh, doonorriik, aga vaesuse vastu võitlemine ei ole edenenud kiiresti, meil tuleb arengupoliitika üle vaadata, meie finantseerimine peab olema innovatiivsem ja samuti tuleks võidelda nendes riikides äh, maksudest kõrvalehiilimise vastu. tähelepanu tuleks pöörata aastatuhande arengueesmärkidele. üheks nendest on ju ka vaesusevastane võitlus Rumeenia, minu riik, annab äh, samuti arenguabi ja aprillis me eraldasime suuri summasid Moldovale tagastamatute laenude osas juhin kolleegide tähelepanu sellele, et äh, tavaliselt äh, mitu korda järjest vaba mikrofoni raames sõna ei saa, aga täna ma olen väga suuremeelne ja härra Jaar saab sõna ja pärast proua Ferreira ja nii edasi tänan presidenti äh, selle suuremeelsuse eest. sooviksin rääkida põllumajandusest. põllumajandus mängib äh, vaesuse vähendamisel maailmas olulist rolli, sellepärast et niimoodi on võimalik äh, varustada rahvastikku toiduainetega. jätkusuutlik põllumajandus on toimiv siis, kui hinnad on sellised, et äh, see majandustegevus saab toimida. loomulikult on arenguriikides äh, vaja ka stabiilset poliitilist süsteemi ja korruptsiooni puudumist. niimoodi on võimalik võidelda nälja ja vaesuse vastu ning äh, edendada tööhõivet. ja nüüd sooviksin rääkida eksporditoetustest Euroopa Liit on minevikus äh, teinud vigu, nüüd me oleme neid vigu parandanud ja kui nüüd äh, endiselt äh, juhitakse tähelepanu eksporditoetuste negatiivsele aspektile, siis on vale. härra Mikolasic, palun. härra president, austatud volinik, härra ja head kolleegid. investeeringud tervishoiusüsteemi ja haridus on arenguriikides väga olulised. tihtipeale ei ole Euroopa Liidu arenguabi ja ka nende riikide endi programmid suutnud tagada tervishoiu ja hariduse piisavat äh, rahastamist. oluline on eelkõige just äh, alghariduse pakkumine, see on igasuguse arengupoliitika aluseks. ja me peaksime nendele valdkondadele panustama. Euroopa Komisjon peaks äh, aitama investeeringute suunamist haridusse ja tervishoidu, need on kõige tundlikumad valdkonnad. härra Pereira lõpetuseks, palun. härra president, vaesuse vähendamine ja töökohtade loomine arenguriikides äh, nõuab Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide poolset koostöö ja arengupoliitikat, mis oleks tõesti solidaarne. aastatuhande arengueesmärgid on läbi kukkunud, seda oligi oodata, aga see tähendab, et see teema on tõesti väga aktuaalne ja puudused tuleb kõrvaldada ilma hea tervishoiu ja arengusüsteemita, mis äh, oleksid äh, tasuta universaalsed ja ilma põllumajandussektori äh, prioriteediks seadmiseta ei saavutata vaesusevastases võitluses edu. samuti on oluline kohaliku tootmise toetamine. ilma nende aspektideta ei saa jätkusuutlikke töökohti luua tihtipeale ei äh, arvestata ka kõige vaesemate riikide ähm, probleemidega. Nendel on ähm, suured võlad, millest nad ei ähm, suuda vabaneda. lõpetuseks härra volinik, palun. suur tänu. ja oma kolleegi Georgieva poolt tahaksin tänada kolleeg Teokarost selle raporti eest. see on tasakaalustatud ja oluline teema, teema, mida on tõstatatud kõige kõrgemal tasemel ka ÜRO-s. oma raportis olete täiesti õigustatult välja toonud rahvusvahelise koostöö olulisuse vaesuse vähendamise protsessis. tegemist on väga pakilise teemaga tulenevalt majandus- ja finantskriisist tulenevalt äh, nafta hinna kasvust ja teatud äh, põhiliste toiduainete hinna kasvust. kindlasti teeb minu jaoks äh, muret tooraine turgudel toimuv hüperspekulatsioon. sellest kuulsime arutelul täna hommikul ka Brüsselis komisjonis tarvis on vahendeid selleks, et vähendada spekulatsioone, mis minu arvates on lausa skandaalses ulatuses, eriti tooraineturul. eriti nende riikide suhtes, kes on eriti vaeses olukorras tarvis on võidelda ka sotsiaalse kriisi vastu. kaks tuhat üheksa tuli komisjon välja vastava eh, algatusega nende riikide toetamiseks. see puudutab eh, meetmeid tööhõiveks ja sotsiaalkaitse tagamiseks kõige haavatavamatele rühmadele. tegutseda tuleb aga pikaajalises perspektiivis selleks, et äh, aidata maailma kõige nõrgemaid riike. ministrid on kinnitanud ka oma toetust aastatuhande arengueesmärkidele ja praegu on ka New Yorgis toimumas tippkohtumine, mille teemaks on tööhõive parandamine, sotsiaalkaitse parandamine ning nõukogu järeldustes on need mainitud kui olulised aastatuhande arengueesmärkide täitmise nurgakivid. ja nagu te ka ise, proua raportöör, ütlesite, kõige haavatavamad rühmad peavad olema meie tähelepanu keskmeks ja meetmeid, mida võetakse, tuleb loomulikult ka rakendada doonorriigid peavad arvestama, et meetmed peaksid olema sellised, et vahendid jõuaksid kõige vaesemateni, nendeni, kes neid vajavad. ja aitaksid kaasa nende riikide autonoomia saavutamisele majanduse valdkonnas rõhutasite ka ÜRO vastavate meetmete olulisust ja loomeetmete olulisust, näiteks ülemaailmne töökohtade pakt. komisjon on juba astunud ettevalmistavaid samme, mis viivad ühtse nägemuse suunas kahe tuhande kümnenda aasta raport puudutab ka sotsiaalset kaitset eh, kõige vähem arenenud riikides. tahaksin tänada ka teid selle eest, et pöörasite tähelepanu võrdsusele, sugudevahelisele võrdsusele ja neljateistkümnendal juunil võttis komisjon vastu tegevuskava Euroopa tasandil soolise võrdõiguslikkuse toetamiseks ja toetuse osutamiseks ka aastatuhande arengu eesmärkide raames. aitäh, härra volinik, aitäh, proua Teokaros, aitäh, kolleegid, suur tänu tõlkidele, kõikidele teistele, tänane istung on lõppenud, järgmine istung kell üheksa.